E, informacja numer dwa. Niepokojące. ja teine infopunkt. naaberriikidest Bahrainist, Süüriast ja Rumeeniast on saabunud e, rahutuks tegevad e, uudised. Nendes riikides on surutud alla demonstratsioonid, mis soovivad demokraatlikke muutusi riigis valitsused, mis suunavad relvad oma rahva vastu, kaotavad igasuguse demokraatliku õigustatuse, vägivald tuleb lõpetada ja selle eest vastutavad isikud tuleb äh, vastutusele võtta. järgmine teadaanne. sel nädalal mälestab rahvusvaheline kogukond äh, neid, kes on võidelnud äh, rassilise diskrimineerimise ja vägivalla vastu. vabas maailmas on tehtud palju, et kõrvaldada rassism igapäevaelust. me teame, et äh, veel palju on teha nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka liidust väljaspool järgmine teadaanne. sooviksin teile teada anda, et äh, üks meie kolleegidest, härra Taaler, on loobunud oma kohast Euroopa Parlamendis. teine kolleeg, härra Strasser, on teatanud, et ta loobub oma saadikumandaadist äh, järgnevate päevade jooksul ja kolmas Euroopa Parlamendi liige härra Severin on lahkunud äh, Euroopa Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ja temast saab fraktsioonilise kuuluvuseta saadik. Need tagasiastumised äh, järgnevad tõsistele süüdistustele ajakirjanduses, tegemist oli meie koja liikmete ebasobiva käitumisega, ma kutsusin täna kokku parlamendi juhatuse koosoleku, et seda olukorda arutada. me kohtume ka täna õhtul veel kord, ehk jätkame sealt, kus me pooleli jäime. juhatuse nimel ja ma usun, et äh, ma, ma räägin siin ka enamike kolleegide nimel, ma tahaksin öelda, et me oleme pühendunud täissallimatusele sellise poliitika suhtes, mis on toonud kaasa nende kolleegide tagasiastumise? parlamendi presidendina, olles valitud teie poolt, kolleegid olen ma valvel tagamaks meie koja liikmete ausust. meil kodanike poolt valitud parlamendisaadikutena on suur vastutus kanda. kodanikud on andnud meile võimu juhtida neid meie nimel ja me ei tohi nende usaldust äh, ära kasutada. parlamendi juhatus leiab, et me peame õppima nendest kahetsusväärsetest sündmustest. me toome kõik faktid päevavalgele, me teeme koostööd kõikide pädevate asutustega, et täielikult välja selgitada juhtunu ja pakkuda igakülgset infot. juhatus on palunud äh, mul võtta ühendust liikmesriikide välisministeeriumitega just nimelt nende riikide välisministeeriumitega, kus need saadikud pärit on, saamaks teada, milliseid samme võtavad nende riikide kohtud nende isikute suhtes. Euroopa Parlament tugevdab veelgi oma käitumisjuhist äh, sellistel äh, juhtudel ja meil peavad olema ka tugevad äh, sanktsioonid paigas. viimased sündmused on näidanud seda, et meil peaks olema juriidiliselt siduv äh, käitumisjuhis äh, lobitöö tegemiseks Euroopa Liidu institutsioonides? ma annan teile teada edaspidi, millised äh, sammud selles osas tehakse. esimees Schulz palus sõna, ei, vabandust proua Alfano, protseduuriline küsimus. härra president, ma tahtsin võtta sõna enne, kui te jõuate selle küsimuse juurde, et parlament peaks nõudma ka selle kolleegi tagasiastumist, kes veel tagasi astunud ei ole. ma tänan juhatust äh, tõusa tegutsemise eest, meil peaks tõesti olema täis sallimatus selliste tegude suhtes. mängus on ju meie usaldusväärsus, me esindame siin viitesadat miljonit kodanikku ja mitte lobitöö tegijaid. suur tänu, proua Alfano ma kohtun kolmanda kolleegiga, kes ei ole veel tagasi astunud, et temaga sellest rääkida. härra Kolnis, palun. lugupeetud president, ma kiidan täiel määral heaks teie karmikäelisuse ja ma loodan, et see kohaldub samuti neile ajakirjanikele, kes käituvad provokatiivselt ning äh, kes on samuti deontoloogia reeglitest kõrvale kaldunud. ülejäänu osas äh, meie koda on äh, liiga kinni süütuse põhimõttes ilma, nii et me ei saa siin kaugemale minna, aitäh. protseduuriline küsimus, härra Martin, palun. ma tahaksin kaitsta ajakirjanikke, minu arvates oli nende tegevus väga kiiduväärt. kas teie teate, härra Puusek, et äh, tuleb veel äh, tosin sarnast äh, juhtumit? need äh, kolleegid peaksid äh, tagasi astuma enne, kui nad paljastatakse ajakirjanduses ja enne, kui jälle äh, tehakse kasu, kahjut suurele Euroopa rahuprojektile. ma paluksin teil arvestada selle soovitusega juhatusele ja andke see info edasi ka kõikidele fraktsioonidele. proua Senišin No microphone. Okay. Okay. E, panie przewodniczący, w swoim wystąpieniu powiedział pan, że härra president, oma sõnavõtus te ütlesite, et te räägite juhatuse ja parlamendi enamuse nimel. põhimõtteliselt kogu Euroopa Parlament on sellel arvamusel, et me oleme endiste kolleegide teguviisi vastu tugevalt härra Schulz president, ma ei oleks äh, sõna võtnud, kui ei oleks olnud eelviimast sõnavõttu. täissallimatus äh, kehtib kõikide koja liikmete suhtes ja ma tahaksin esitada nüüd järgmise küsimuse ja ma palun selget vastust. härra president või peasekretär, kas te võite mulle kinnitada, et äh, saadik Martin on äh, kohustatud maksma tagasi sada seitsekümmend kaheksa tuhat eurot äh, vale raamatupidamistegevuse tõttu lähtuvalt Euroopa Kohtu otsusest.